yes, we... niisiis, äh, me peame nüüd oma koosolekut alustama, meie algus on juba hilinenud, aga äh, tahtsin näha, kas kõik äh, komisjoni liikmed on ikka üles ärganud, voodist välja saanud ja kohale jõudnud. näib, et nüüd on piisavalt inimesi kohal, alustame koosolekut. tervitan Tom Peversit, kes on tööhõivekomitee esimees ja äh, Toma Dominiki, kes on äh, sotsiaalkaitsekomitee esimees ning äh, kõigepealt annan sõna härra Peversile. ma arvan, et enamik meie komisjoni liikmetest on kursis teie Äh, organisatsiooniga, sellega, kus on teie koht meie süsteemis, aga uute äh, komisjoni liikmete äh, pärast võib-olla te siiski räägiksite natukene ka sellest, millised on täpselt meie suhted ning milline on teie koht nõukogu struktuuris, palun? aitäh, lugupeetud juhataja, tere hommikust kõigile meid loodi aluslepingute artikli sada nelikümmend kaheksa alusel tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal ning Tööhõivekomitee on siis EBSCO nõukogu ettevalmistav komisjon, tegemist on komisjoniga, mis tegeleb Euroopa tööhõivestrateegiaga, see strateegia oli algul osaks Lissaboni strateegiast ja nüüd Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja Euroopa poolaastast see tähendab, et meil on umbes seitseteist aastat koordineerimistöö kogemust, oleme koordineerinud liikmesriikide tööhõivepoliitikat, üritanud seda lähendada ning tõhusust nende poliitika, nende poliitikate tõhusust suurendada ja seda kontekstis, kus kindlasti kõigile üks lähenemine ei sobi see tähendab, et meie komitee sekkub siis Euroopa poolaasta teatud ajahetkedel. praegu on komisjon avaldanud majanduskasvu analüüsi ja sellega käib kaasas ka tööhõive raport. meie oleme selle raporti koostanud ja me oleme valmistanud ette ka nõukogu järelduse ja terve rea olulisi sõnumeid raporti jaoks, nii et, et me mõjutame, meie tegevus mõjutab otseselt kevadist ülemkogu Äh, mais, kui liikmesriigid esitasid oma riiklikud, esitavad oma riiklikud reformikavad, oleme meie see organ, kes need läbi vaatab ja komisjon äh, koostab siis riigipõhised äh, soovitused ja meie arutame neid ja muudame neid, enne kui nendest saavad siis nõukogu soovitused juunis-juulis. ja aasta jooksul siis kontrollime nende soovituste täitmist Äh, hoolitsemaks selle eest, et äh, meil on tõepoolest äh, selline mitmepoolne ülevaade tehtud edusammudest, tegemist on väga range protsessiga, millele pühendame väga palju aega. meie lähenemine hoolitseb selle eest, et poliitilisi arenguid aru, arutatakse süviti, avameelselt ning me tugineme siis tõenditepõhisele protsessile ja teeme sellest ka selgeid järeldusi Äh, sellel poolaastal oleme juba läbi vaadanud riigipõhised soovitused, mis puudutavad noorsootööpuudust, tegime seda de detsembris, see on meie komitee jaoks üks prioriteetne teema, sellepärast et meile on antud ülesandeks jälgida noorsootagatise ellurakendamist. järgmisel nädalal tegeleme äh, tööturupoliitika ja avaliku sektori reformiga ning äh, esitame oma seisukohad siis järgnevatel kuudel teeme koostööd teiste komiteedega, hariduskomiteega, näiteks elukestva õppe küsimustes ja majanduspoliitika komiteega palkade ja tööjõu maksustamise küsimustes. alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast oleme siis parandanud terved rida komisjoni eh, soovitusi, mida meie komis-, komiteele on saadetud ja nõukogu on kõiki meie parandusi toetanud samuti oleme parandanud koostööd sotsiaalpartneritega, konsulteerime nendega Euroopa poolaasta otsustavatel hetkedel ja sotsiaalpartnerid hindavad seda väga. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast alates olen meie komitee leidnud, et meie valdkonnas tehtav töö peab olema sama oluline või isegi parem võrreldes teiste komisjonide talitustega meil on äh, oma hinnangutes vaja tugineda tulemustele ja mitte poliitilistele kavatsustele äh, ja ma olen veendunud, et selline lähenemine on end ära tasunud. EFSCO nõukogu, kus räägiti Euroopa poolaasta juhtimisest, on muutunud tugevamaks. Äh, selline tasakaalustamine nõuab, et me muudaksime nõukogu otsuseid, millega meie komitee loodi ja millega loodi ka sotsiaalkaitsekomitee ja teid, teiega kindlasti konsulteeritakse nende muudatuste küsimuses. võib-olla te teate, et praegu on käimas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vaheülevaatamine. komisjon on juba pakkunud välja teatud muudatused Euroopa poolaasta struktuuri ning meie ootame siis lõplikke ettepanekuid Äh, mis sisaldavad ka äh, eelnõu äh, integreeritud suunisteks ja hõlmab siis majanduspoliitilised suunised ja tööhõivepoliitika suunised me oleme EBSCO nõukogule esitanud oma kahe komisjoni ühisarvamuse möödunud aasta oktoobris ning jätkame selle paketiga tegemist, kui sellest, kui see meie kõigini jõuab. tahaksin juhtida teie tähelepanu nendele suunistele Need suunised, eriti tööhõivesuunised, on äärmiselt olulised eh, selles läbivaatamistegevuses eh, siin pannakse paika Euroopa tööhõive strateegia põhieesmärgid eelseisvateks aastateks. meie arutame, eh, alustame arutelusid nende üle niipea, kui komisjoni ettepanekud avaldatakse, aga meid huvitavad ka teie komisjoni seisukohad ja kogu Euroopa Parlamendi seisukohad. meie oma komitees oleme juba öelnud, et Eh, me peame kasutama neid tööhõivesuuniseid paremini, eh, varasematel aastatel ei ole neid väga hästi kasutatud ning nende suuniste strateegiline roll vajab taaskinnitamist, need peavad olema jõulisemad, läbipaistvamad ja kasutajasõbralikumad, need peavad olema ka kõikehõlmavad ning paremini arvestama küsimusega, kas meil on vaja miinimumkohustusi, näiteks äh, selliseid, nagu me kehtestasime noorsootagatise valdkonnas. räägiksin ka oma, meie vahetuste tege-, tegevuskavast kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa äh, poolaasta on alanud jällegi olukorras, kus tööjõuturg on üsna äh, habras, majanduskasv äh, on väike, seega nõudlus väheneb ja see äh, õõnestab Euroopa pikaajalist konkurentsivõimet, inimesed kaotavad oskuse ja paljudel on raske tööturul kanda kinnitada. ja me tervitame seda, et keskendutakse just nimelt rakendamisele, et investeeritakse inimeste oskustesse meie tegevus on näidanud, et on toimunud meie analüüsid on näidanud, et on toimunud põhjalikud reformid, need peavad jätkuma ja mõningates valdkondades toimuma kiiremini, aga nende reformide, need reformid kannavad vilja alles pika aja pärast ja seetõttu lähimas perspektiivis tööturul olukord eh, oluliselt ei muutu, aitäh. aitäh ja nüüd annaksin sõna härra eh, Dominikile, kes on Sotsiaalkaitsekomisjoni esimees, aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on tõesti hea meel täna siin olla ja tutvustada Sotsiaalkaitsekomitee tööd. kõigepealt natukene ajaloost. me oleme lepingupõhine komitee, mis loodi kahe tuhandendal aastal ja me nõustame nõukogu kõigis küsimustes, mis on seotud sotsiaalkaitsega, sealhulgas ka pensionid, tervishoid meie töö keskendub kahele peamisele sambale üheks on siis Euroopa poolaasta ning teiseks on temaatiline tegevus. aitame edasi arendada liikmesriikide ja komisjonide ühist arusaamist sotsiaalkaitse vallas seisvatest väljakutsetest ja poliitilistest lahendustest nende väljakutsete jaoks niisiis äh, sarnaselt eelkõnelejaga, äh, kes tegutseb siis e tööhõivepoliitika vallas, meie Eh, tegeleme sotsiaalkaitsepoliitika, meie samuti vaatame, kuidas töötatakse välja riigipõhiseid soovitusi sotsiaalkaitse vallas, eh, pen-, pensionid ja tervishoid samuti. me eh, koostame siis soovitusi nõukogule ja need on aluseks siis nõukogu lõppjäreldustele. meie komitee töö ja EMKO töö on samuti näidanud, et sellel tööl on lisaväärtus meie oleme siis ainus ettevalmistav organ, mis on pädev sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaasatuse valdkonnas. Äh, üsna palju aega pühendame ka tema-, temaatilistele äh, analüüsidele ja vaatame näiteks selliseid küsimusi nagu pensionite piisavus, sotsiaalkaitsesüsteemide tõhusus ja nõnda edasi. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võtsime vastu kaks olulist raportit, üks puudutas piisavat ähm, sotsiaalkaitset äh, vananemas ühiskonnas ja teine puudutas siis sotsiaalkaitsesüsteeme Euroopa Liidus ähm, äh, vahendite kasutamise tõhusust selles valdkonnas. Äh, sellel aastal avaldame pensionite piisavuse raporti loodetavasti mai lõpus. tegemist on raportiga, kus juhime tähelepanu siis eh, pensionite piisavuse küsimusele ja see, seda tuleb siis, eh, seda raportit vaadata eh, meie kolleegide raportiga pensionite jätkusuutlikkuse juurde, ühiselt siis need kahte raportit valmistame ette siis raporteid nõukogu jaoks, kõigepealt Euroopa Liidu sotsiaalkaitsesüsteemi reformide kohta ja sotsiaalkaitsepoliitika prioriteetide kohta järgmisel aastal. see peaks aitama siis komisjonil töötada välja iga-aastast vajaduskasvu analüüsi ja siis valmistame ette ka raporti sotsiaalkaitsest Euroopa Liidus möödunud aasta kahe tuhande, möödunud aasta kaks tuhat neliteist oli meie jaoks väga oluline aasta, sest nõukogu äh, palus meil ühiselt EMCO-ga äh, osaleda siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vaheläbivaatamises ja selles, kuidas luua sotsiaalsemat Euroopat. Äh, meie seisukohti EBSCO toetas siis möödunud aasta oktoobris. üks suurimaid väljakutseid meie jaoks on äh, tasakaalustatum käitumine juhtimissüsteem. viimastel aastatel, arvestades pakilisi kriise, on Euroopa tugevdanud majandus- ja eelpoliitik, eelarvepoliitika koordineerimist sotsiaalse mõõtme tugevdamine, sotsiaalsfääri juhtimise tugevdamine on aga jäänud tagaplaanile. meie oma ühisarvamuses äh, ütlesime, et äh, selline, sellise struktuuri tugevdamine peab olema Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osaks. me juhtisime tähelepanu sellele, et liikmesriigid peavad tundma ennast osanikena Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat me ei pea muutma strateegia eesmärki, aga me peame läbi viima need reformid, mis on vajalikud Euroopa edasiliikumiseks. Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa poolaasta on osutunud väärtuslikuks ning on olnud äh, oluliseks reformide katalüsaatoriks. me peaksime keskenduma kokkulepitud reformide ellurakendamisele, selleks loomulikult kulub aega ja me peaksime äh, pöörama tähelepanu puudustele rakendamise vallas. üks Äh, peamisi edasiminekuid, mida nõukogu on toetanud, on äh, protsesside sotsiaalse juhtimise tugevdamine, samas austades lähimuspõhimõtet ja liikmesriikide pädevusi äh, ning pidades silmas aluslepingute eesmärke sotsiaalkaitse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse vallas. meil on vaja tasakaalustatud Euroopa poolaastat, meil on vaja integreeritud eesmärke kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, meil on vaja kõikehõlmavat majanduskasvu, see on meie jaoks üks olulisemaid alustalasid Eh, see puudutab EBSCO ja ECOFIN-i vahelist partnerlust ja teiste ettevalmistamata organite tööd, me peame suurendama koostööd just nimelt eh, pensionite vallas. ja see on eh, kooskõlas ka meie ühisraportiga sotsiaalsete näitajate osas. selle tulemustabeli heakskiitmine oli väga oluline sammas, samm, see, sellega pöörati suurt tähelepanu just nimelt sotsiaalsetele väljakutsetele Euroopa poolaasta raames äh, oleme otsustanud seda tulemustabelit pidevalt vaadata, sest see on meie jaoks oluliseks seirevahendiks. me tervitame ka integreeritud lähenemist, mis on välja töötatud majanduse juhtimise paketi osas see on üks esimesi konkreetseid märke äh, sellest, et uus komisjoni koosseis tõesti äh, soovib ka sotsiaalsfäärile anda nõndanimetatud kolm A reitingut meie suhtume sellesse eesmärki väga tõsiselt. ja kui meid huvitab kõiki hõlma, kõike kaasav majanduskasv, eh, siis me peame palju paremini arvestama sotsiaalse, eh, poliitiliste valikute sotsiaalsete tagajärgedega. sellepärast, et eh, ärgem unustagem, et sotsiaalsetel investeeringutel on kasu ka majandusele, mis puudutab nüüd seda uut komisjoni paketti tööhõive vallas toimuvateks arenguteks, äh, arvestades majanduspoliitika koordineerimist, siis meie arvates on tegemist väga olulise eesmärgiga, aga me leiame, selleks tuleb kasutada kõige paremaid vahendeid, mis meie käsutuses on. ja tõeliselt integreeritud lähenemine on selline, kus me pöörame võrdset tähelepanu äh, nii makromajanduslikele näitajatele kui ka tööhõive ja sotsiaalsfääri arengutele lõpetuseks tahaksin öelda, et, ähm, et äh, kaks sõnumit on olulised. Äh, komisjoni investeeringute kavas peaks sotsiaalsetel investeeringutel olema palju suurem Äh, koht ja kui me hindame investeeringute tasuvust, siis peame vaatama ka nende investeeringute mõju sotsiaalse väärile ja kui me tahame tõesti kaasavat majanduskasvu, siis peame pöörama tähelepanu oma ühistele sotsiaalsetele väärtustele ja eesmärkidele ja suhtuma tõsiselt nendele poliitilis-, nendesse poliitilistesse reformidesse, mis on vaja läbi viia ning me peame arvestama äh, sellega, et sotsiaalsed arengud väärivad sama palju tähelepanu kui makromajanduslikud arengud ja seda tuleb teha integreeritult, tuleb võrdselt kaaluda erinevaid poliitikavaldkondi ja austada pädevusi, aitäh! Those... suur tänu selle sissejuhatuse eest. ja nüüd äh, annan sõna esimeseks küsimuste vooruks koordinaatoritele. proua Murasatši Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu teile, härrad esimehed, nende mm, sissejuhatuste eest, need on tõesti meie jaoks väga huvitavad ja mm, informeerivad. mul on mõned nüüd küsimused äh, pärast ähm, teie mm, sõnavõtte. kõigepealt minu küsimus, härra Pevers, äh, te rõhutasite seda, et äh, Teil on tulemas uuring tööjõupuuduse kohta noorsooseas ja noorsootagatise kontekstis, kas te vaatasite noorsootagatise algatust koos äh, noorte tööpuuduse vähendamise algatusega, need on kaks asja, mis on äh, teineteisele väga lähedal. noorsootööalgatus äh, peaks viima siis selle noorsootagatise kõige raskematesse sotsiaalsetesse piirkondadesse kohapeal on väga palju segadust kõikidel poliitilistel tasanditel nende algatuste osas. meie riigi ja valitsusjuhid ähm, tegid avalduse selle algatuse kohta, noorsootöö, tööhõive algatuse kohta ja tegelikult ainult külvasid segadust kogu selles asjas, nii et ma tahtsin teada, kuidas sellega on teine küsimus, meie siin komisjonis võitlesime selle nimel et, et kakskümmend protsenti sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfondist eh, oleks suunatud vaesusevastasesse või-, võitlusesse, sotsiaalse kaasatuse eh, läbi, kuidas sellega täpselt on, millised on teie andmed kas see on nii ja kolmandaks pidime ka väga palju lahinguid pidama selleks, et Euroopa Sotsiaalfondi ei hakataks, et ei toodaks ühtekuuluvusfondi alla. mis on teie nägemus asjadest sotsiaalfondi kasutamise kohta? eriti täna on see väga oluline, kuidas seda rakendatakse. praegu, kuidas projektidega on, rahad ei ole veel jõudnud piirkondadesse, aga projekte valmistatakse ette ja nüüd järgmine väga oluline küsimus, äh, kuidas pädevusi arendatakse, väga palju on räägitud äh, kogemuste äh, tunnustamisest, väga palju räägitakse mm, kvalifikatsioonitunnistuste tunnustamisest, aastaid on läinud mööda, mida võiks teha selleks, et tõesti stimuleerida kuidagi mm, neid arenguid, et need inimesed, kes on aastaid pikki,, pikki-pikki aastaid ühel või teisel alal olnud eksperdid, saaksid ka selle töökogemuse mm, tunnustatud? suur tänu, annan sõna Jutu Steinrückile Sotsiaaldemokraatia fraktsioonist. suur tänu, et olete täna siia tulnud. suur tänu teie sõnavõtu eest. ja kolleeg just tõi välja selle teema, mis on meile kõigile südameasjaks, nimelt võitlus noorte tööpuudusega. samal ajal on suureks probleemiks aga ka pikaajaline tööpuudus, üha suurenev probleem Euroopas. milliseid meetmeid võiks teie meelest võtta, et me saaksime sihipäraselt Euroopas ka sekkuda sellesse probleemi, sest need inimesed lähevad ju kaduma tööturu jaoks ja mitte ainult tööturu jaoks, vaid kogu ühiskonna jaoks. kasinuspoliitika Euroopas on paljugi hävitanud, meil on hädasti vaja rohkem investeeringuid ja härra Dominik, te ütlesite, et investeerimisplaani peab äh, kindlasti hõlmama ka sotsiaalseid eesmärke ja sotsiaalseid väärtusi milliseid muudatusvõimalusi näete teie siin? mida võiks siis, võiksime me kõik veel parandada selles vallas ja milliseid ettepanekuid võiks komisjon esitada? härra Dominik, te rääkisite pensionitest ja ühiskonna vananemisest ja sellest, et Äh, seda tuleb arvesse võtta. kuidas te seda täpselt silmas pidasite, kas teil on konkreetseid ettepanekuid? eelmisel nädalal, kui ma ei eksi, avaldas komisjon iga-aastase aruande tööhõive ja sotsiaalpoliitiliste eesmärkide kohta ning komisjoni pressiteate esimeses lauses oli kirjas, et liikmesriigid peaksid siis äh, tagama head töökohad sotsiaalkaitse. Äh, et need riigid, kes seda on teinud, suutsid paremini hakkama saada kriisi mõjudega küsimus on nüüd, miks kõik liikmesriigid ei ole selles vallas teinud edusamme? <clears throat> aitäh. sõna on äh, Riina äh, Ronja-Kaaril kuue nimel. Øh, suur tänu, aitäh selle sissejuhatuse eest oli tõesti väga huvitav kuulda teie tööst. Te mõlemad rääkisite Euroopa poolaastast, see on väga oluline osa liikmesriikide majandusjuhtimispoliitikast ja me peaksime vaatama Euroopa poolaasta struktuuri. see on küsimus, millega on tegelenud komisjon, millega ka meie oleme tegelenud, võib-olla peaksime muutma seda viisi, kuidas majanduse juhtimine toimib. ja võib-olla peaksime muutma Euroopa poolaastat selliselt, et sotsiaalsed näitajaid integreeritaks sellesse, siis saaksime uurida ka sotsiaalkaitse taset. me näeme, et suured majanduslikud näitajad nagu eelarve puudujääk äh,, Ehm, tundub või neid nähakse kui kõige olulisemate näitajatena praegu. aga kuidas saaksime me Euroopa pool aastat ümber kujundada nii, et võtta rohkem arvesse sotsiaalkaitset? et eh, see ei oleks vähema tähtsusega eelarve ja eelarve puudujäägi küsimuste juures. meil on ju vaja rohkem töökohti luua. kas te olete mõelnud sellele, milliseid struktuurseid muutusi võiks läbi viia? suur tänu ja EFTD nimel Laura Kea. Grazie, president, e grazie. suur tänu, proua esimees. jah, aitäh äh, mõlema komitee esindajatele selle sissejuhatuse eest. ma loodan, et äh, saame ka tulevikus teie poole pöörduda, kui meil on küsimusi nende teemade kohta. mul on kaks äh, küsimust ja märkust, võttes arvesse olukorda näiteks noortegarantiiga Itaalias tegemist on ettevõtmisega, mis on siiani läbi kukkunud. isegi kõige minimaalsemaid eesmärke, mis said püstitatud, ei ole saavutatud. sellest instrumendist lihtsalt ei piisa ja sellest ei teavitata inimesi ka piisavalt, nii et see ei ole juurdepääsetav. kas viga on meie lähenemises või on lihtsalt viga liiga väheses koordineerimises? koordineerimine nende vahel, kes äh, siis äh, neid nõudeid kehtestavad ja nende vahel, kes programmi ellu viivad. mõnedes liikmesriikides on see instrument hästi toiminud, Itaalias aga on tõesti tegemist sellise projektiga, mida kasutatakse väga vähe ja see on suuresti tingitud ka liiga suurest bürokraatiast sellepärast kasutatakse noortegarantiid väga vähe. nüüd, mis puudutab makromajanduslikke eesmärke. alati räägitakse struktuurireformidest, eelarvepoliitikast ja sellest, et võlakoorem ei tohi olla liiga suur aga kuidas on lood sotsiaalse mõõtmega? see lihtsalt tõrjutakse tagaplaanile ja lähtutakse ainult majanduslikest kaalutlustest. sotsiaalne mõõde on aga samuti väga oluline. kuid tundub, et esiplaanile tõstetakse alati majanduslikud ja eelarve küsimused. majanduslikud eesmärgid on eh, on tavaliselt äh, siduvad, samas sotsiaalsed eesmärgid mitte. nüüd veel mõned küsimused, mis puudutab pensione, siis Itaalias on meil väga suur probleem nendega, meil on äh, miinimumpensioni määrad, mis äh, on kaugelt liiga madalad alla toimetuleku piiri ja seda eriti riigiametnike puhul. võib-olla oleks ka selles vallas võimalik midagi muuta. aitäh, annaks nüüd sõna härra Peversile. aitäh, proua esimees. aitäh kõigi küsimuste eest alustaksin noorte tööpuudusest ja noortegarantiist. nagu teile ka juba ütlesin, siis EMKO-s me jälgime noortegarantii rakendamist väga tähelepanelikult. me oleme välja töötanud terve rea näitajaid selleks. ja meil on läbi viidud juba kolm äh, läbivaatamist, noortegarantii läbivaatamist, kus me siis äh, uurisime selle programmi rakendamist kõigis liikmesriikides. ilmselgelt on pilt äh, üsna erinev, nagu võiski arvata, mõnedes riikides on juba midagi paigas, äh, on juba ellu viidud noortegarantii soovitusi, teised riigid alustavad hoopis teistsuguselt stardipositsioonilt. lisaks on tõepoolest teatav segadus, mis puudutab noortegarantiid ja noorte tööhõive algatust, eriti neis riikides, mis ei saa rahalist toetust tööhõive algatusest. just neis riikides on eriti oluline, et nad rakendaksid äh, noortegarantiid. teistes liikmesriikides aga, mis saavad seda rahalist toetust ja ka täiesti õigustatult, on põhiline eesmärk, et nad viiksid läbi reformi, mis võimaldaksid noortegarantiid rakendada. ja seda jätkusuutlikult, võttes arvesse, et äh, mingil hetkel tulevikus äh, tööhõivealgatus lõpeb. nii et tõepoolest on oluline struktuurireformide läbiviimine, et ähm, ähm, noored ähm, siis jõuaksid koolist tööturule äh, sujuvalt, nii et oluline on siin mitte segi ajada neid kahte instrumenti, mis on vahend ja mis on eesmärk. eesmärk on see, et noortegarantii äh, oleks äh, siis kasutuses ka pärast seda, kui tööhõive algatus on lõppenud. see väga erinev pilt erinevates riikides tähendab, et me näeme mõnel pool palju suuremaid edusamme kui teisel kuid suur osa sellest tööst, millega liikmesriigid on alustanud, lähevad väga sügavuti, on loodud partnerlusi, mida varem ei olnud, piirkondlikud asutused suhtlevad omavahel, haridusvaldkonna asutused teevad koostööd tööturuasutustega. on ehitatud sildu hariduse ja tööturu vahel tõepoolest, vahel ei ole mõju otsekohe näha, aga ma arvan, et see on normaalne. Neis riikides, kus probleemid on eriti suured, peaksime andma veel veidi rohkem aega, enne kui esimesed tulemused on näha. aga võin teile kinnitada, Itaalia kohta, et need struktuurid, mis on nüüd juba välja arendatud, need partnerlused, mis on loodud, on väga oluliseks sammuks edasi. mis puudutab äh, teavitust noortegarantii kohta, siis tõepoolest mõnedes liikmesriikides võiks veel rohkem ära teha, et äh, anda noortele inimestele teada, millised võimalused on olemas Euroopa Sotsiaalfondiga me tegeleme vähem, ei ole sinna otseselt kaasatud. aga ilmselgelt on seosed Sotsiaalfondi ja Euroopa poolaasta vahel ja meie jaoks on väga huvitav äh, küsimus, kuidas liikmesriigid Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kasutavad. me tõesti loodame, et nad keskenduvad põhilistele prioriteetidele, mis on välja toodud Euroopa poolaastas. pikaajaline tööpuudus ja äh, oskuste tunnustamine, need on minu jaoks väga omavahel seotud teemad ja selgelt on vaja siin majanduslikku arengut, see ei ole aga otseselt tööhõive ja sotsiaalministrite pädevusalas. siiski oskuste arendamine on väga oluline äh, teema, samuti tööturu edasi äh, arendamine, äh, töötute nõustamine, ükski, ükski töötu ei ole ju algusest peale pikaajaline töötu vaid alguses on kõik ajutiselt töötud ja selles algfaasis peaksime me juba püüdlema selle poole, et inimesed saaksid tagasi tulla tööturule, anda neile need oskused, mida nad vajavad. mõnedel liikmesriikidel on väga huvitavaid profiili loomise süsteeme, kus nad püüavad juba väga varajases etapis näha, millised, milliseid inimesi ohustab eriti pikaajaline tööpuudus me peaksime kasutama neid häid näiteid et äh, veenda teisi riike, et äh, on võimalik veelgi rohkem ära teha. mis puudutab tasakaalustamist erinevate eesmärkide vahel, siis ma arvan, et Euroopa poolaasta eesmärgid ei ole tegelikult tasakaalust väljas ja neid ei ole vaja tingimata muuta. usun, et praegu käigus olev süsteem võimaldab põhimõtteliselt seada ühele äh, kõrgusele majanduslikud ja sotsiaalsed eesmärgid. kuid äh, poliitilised otsused, mis on tehtud äh, poolaasta kontekstis, neid võib-olla tõesti peaks rohkem tasakaalustama ja eriti kriisi ajal äh, võiks seda rohkem teha. küsimus on äh, poliitilistes äh, otsustes äh, pool ähm, ähm, selle poolaasta raames, nii et ka makromajandusliku tasakaalustamatusega tuleb tegeleda, meil on olemas ka vastavad süsteemid, mis tegelevad äh, Äh, tulemustabelitega ja sotsiaalnäitedega, nagu Toomas juba ütles, siis me peaksime looma tihedamaid seoseid erinevate süsteemide vahel, et neid ei käsitletaks äh, eraldi äh, maailmadena, vaid üheskoos Euroopa poolaasta raamistikus, aitäh! There have been different points highlighted, I think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 that by giving right investment to those schemes and putting right meil on vaja anda neile erinevatele skeemidele rohkem rahastust, eraldada rohkem vahendeid, et toime tulla nende probleemidega, millega me silmitsi seisame. mis puudutab pikaajalist äh, töötust, siis on vaja süsteeme, mis tegeleksid just vanemate inimestega, vananeva tööjõuga, nii et süsteem peaks olema paindlikumad, et võimaldada äh, Ähm, rohkem või paremini inimestel ähm, olukorraga kohaneda, et nad ei jääks töötuks, sest see on väga oluline probleem ähm, ja me peaksime seda vältima, et inimesed üldse töötuks jääksid. nii et see on siis komisjoni ees, põhiline eesmärk, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset ja me räägime sellest ka või arutame selle üle sotsiaalkomitees väga põhjalikult. Need on need erinevad äh, alustalad, äh, mille üle peame arutama. nii palju siis pensionite kohta ja ma usun, et meil on üldine ähm, või ühine arusaam, et kogu tööjõud peab harjuma pikema töö ähm, tööealise, või et nad on pikemat aega töötavad ning ähm, see on see olukord, milles, äh, mis meil praegu on, milles oleme kokkuleppele jõudnud liikmesriikidega. nii et ähm, ma usun, et ähm, see on väga oluline, kui me räägime sotsiaalkaitsekavade uuendamisest ja kooskõlas äh, sellega ja kavade uuendamisega on oluline, et me et me kaitseksime ka praeguseid sotsiaalkaitsenorme näiteks, äh, mis puudutab pensionite miinimummäärasid, ma arvan, et äh, meil on võimalik kontrollida, milliseid või luua sellised võrdlusalused, mille põhjal siis anda kodanikele toetust, millised on need sotsiaalpoliitilised meetmed, et ähm, social common social values we should work further in the future and I think this will be one of the main Eesti kabiin äh, annab teada, et meist mitteolevatel põhjustel praegu me peame lõpetama tõlke, aga soovi korral on võimalik rääkida eesti keeles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 adoption in employment is the 1st of uh, uh, April, uh, and the vote in uh, plenary tentative is uh, April or May. But I forgot to give the floor to Madame Lope Fontanier. Please take the floor on this issue. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, en primer lugar quiero decir que soy la Shadow en Pesca y um, eh,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 jóvenes del sector, porque en este momento hay un grave, eh, una grave carencia de jóvenes en, la, en el sector de la pesca. Y nada más y muchas gracias. Thank you very much. Uh, that was useful. Uh, on this one? Yeah, but I don't think we should prolong.